normide kooskõlastamist ning esimene kõneleja ongi härra Klents ise, neli minutit. härra president, härra volinik, austatud kolleegid, juulis aastal kaks tuhat kaheksa tegi Euroopa Komisjon ettepaneku vaadata üle direktiiv, mis puudutab eurofonde sellega pandi alus meie tänastele aruteludele. meil on äh, olnud väga ambitsioonikas ajaplaan ja kui me tõesti tahame tagada, et äh, praeguse õigusloomeperioodi jooksul võetakse õigusakti ettepanek äh, vastu, siis meil on kiire. selle reformi eesmärgiks on tagada Euroopa fondide konkurentsivõime kasv. me soovime, et oleks võimalik vähendada kulusid, saavutada mastaabisäästu ja seda ära kasutada. me soovime tagada, et kõikidel äh, fondi pakkujatel oleks juurdepääs kõikidele Euroopa turgudele ja samas ei tohi väheneda investori kaitse, vaid see peab hoopiski kasvama. ühesõnaga, meil on olnud väga ambitsioonikas programm ja tuleb tõesti kõrgelt hinnata seda, et kõikide osalejate, kõikide institutsioonide koostöö tulemusena on meil õnnestunud see projekt lühikese aja jooksul lõpule viia investeerimisfondid äh, annavad äh, tavainvestoritele võimaluse investeerida küllaltki väikesemahuline kapital hajutatud portfelli, mida professionaalselt hallatakse. juba minevikus on eurofondid äh, tõestanud ennast kui edulugu. Neid ei pakuta ja müüda mitte ainult Euroopas, vaid ka Euroopa välistes piirkondades, nagu näiteks Aasias ja Ladina-Ameerikas ja seal on nad olnud väga edukad. väga oluline on seda direktiivi niimoodi ajakohastada, et äh, eurofondide mm, maine ei saaks kahjustada. juba minevikus on äh, seda direktiivi kaks korda ajakohastatud ja ka seekord on Euroopa Komisjon seda tööd väga tõsiselt võtnud, Euroopa Komisjon on tulnud välja rohelise valge raamatuga, on konsulteerinud ning ähm, kaasanud kõik turuosalised. ühtekokku on Euroopa Komisjon tulnud välja kuue ettepanekuga, millega soovitakse saavutada alguses mainitud eesmärke kõigepealt äh, fondivalitseja tegevuslugu, piiriülesed ühinemised, me soovime tagada selle, et Euroopas fondide arv väheneks, nii väheneks ka killustatus, kolmandaks äh, ühiseuroofondi võimalus niimoodi on võimalik äh, fondide varad ühendada, need üheskoos äh, valitseda. neljandaks, äh, investorile edastatav põhiteave, mis oleks kogutud kahele leheküljele, seal oleks seos siis kõige olulisem teave. viiendaks, teatamismenetluse lihtsustamine. kui fond palub äh, luba riigis, kus ta veel ei tegutse, aga tal on mõnes teises riigis luba olemas, siis äh, ta ei peaks uuesti hakkama uues riigis luba taotlema. arvestades äh, olemasolevat äh, situatsiooni ja mineviku kogemusi, tuleb meil kindlasti rõhuda sellele, et me tõstaks fondide usalduskriteeriume, et ähm, investeerijad äh, julgeksid fondidesse investeerida, ma vaatan, et aeg saab otsa, teen kiiresti lõppmärkused. Euroopa on, äh, Euroopa Komisjon on Dela Rose juhtimisel kutsunud ellu töörühma, mis äh, uurib äh, fondide valitsemise teemat. see töörühm teeb ettepanekud, mida Euroopa Komisjon ka kindlasti arvesse võtab. ja mis puudutab piiriüleseid ühinemisi, siis ähm, oleme täheldanud, et ähm, maksustamine ei ole neutraalne, kui võrrelda riigisiseseid ja piiriüleseid ähm, ühinemisi, me tahaksime, et äh, selline erikohtlemine kaoks ära ning et oleks võrdne kohtlemine, tänan härra McCreevy, palun. härra president, auväärsed parlamendiliikmed, mul on hea meel äh, toetada, kuulda, et te toetate meie ettepanekut ja see, et me ühe lugemisega saaksime toime, see oleks väga suurepärane areng meie fonditurgudele, mis on pidanud suuri raskusi üle elama meie töö aluseks oli põhjalik konsultatsiooniprotsess, see algas juba enne äh, kriisi, sellega me arutasime läbi kõik põhjal-, kõik põhjalikult ning tahtsime lihtsustada tegevust ning äh, muuta kergemaks piiriülest tegevust, selleks, et kõik saaksid mastaabiökonoomikast kasu. aga muidugi me ei räägi siin ainult konkurentsivõimest komisjon tahtis ka teavitamise reegleid lihtsamaks muuta, nõnda et kes sooviks investeerida nendesse eurofondidesse, saaks ka täieliku teabe enne otsuse tegemist ning mul on hea meel öelda, et komisjoni eesmärgid on saavutatud kõikides nendes valdkondades, mis puudutab ühinemisi, piiriüleseid ühinemisi, investori põhiteavet ning muid eesmärke ning komisjonil on suur heameel selle konsultatsiooniprotsessi tulemuse üle, mis järgnes siis äh, meie ettepanekule. mis puudutab fondivalitseja tegevusluba, mis sai nüüd väga tähtsaks osaks sellest ettepanekust, selles osas oli komisjonil esialgu suuri muresid selle negatiivsete mõjude üle, eriti mis puudutab jaeinvestorite raha turvalisust, aga vaadates selle küsimuse peale nüüd tagasi, leian, et Euroopa väärtpaberituru reguleerijate komitee otsus oli õige see oli minu esimene ja ainukene mure, mis oli seotud fondivalitseja tegevusloaga. me oleme eelmise aasta juulikuust päris kaugele nüüd jõudnud ning loodan, et oleme loonud sobiva aluse kõigi nende küsimuste lahendamiseks ning loodan, et ka liikmesriikide võimud teevad koostööd nendes küsimustes nii järelevalve kui ka muude küsimuste osas ning komisjon saab nüüd toetada seda kompromissteksti, aga fondivalitseja tegevusloa edukus sõltub veel paljudest muudest äh, aspektidest, sealhulgas ka riskijuhtimisest, võimest nõrkustest üle saada, mida me oleme ka viimastel aegadel näinud, me oleme ka avaldanud oma muret selle üle, et tähtaegadest ei pruugita võib-olla kinni pidada, aga ma loodan, et sidusrühmadega konsulteerimise järel meil on võimalik siiski võimalikult kiiresti otsusele jõuda ning ma loodan, et kõik osapooled teevad oma töö ära ning saame õigeaegselt valmis, tahaksin tänada raportööri selle eest, et parlament nii tõhusalt selle dokumendiga on töötanud. kõik eesmärgid on saavutatud suhteliselt lühikese aja jooksul ning ma loodan, et Euroopa saab äh, siin kiiresti edasi liikuda. ning ma loodan, et see seadus saab varsti valmis, vastu võetud ning lõpetuseks tahaksin mainida veel Mm, piiriülese maksustamise küsimust, arvestades seda, et liikmesriikide maksustamissüsteemid võivad olla erinevad piiriülese riigisisese maksustamise osas, aga ma loodan, et neid negatiivseid maksustamise mõjusid siiski ei tule, kui neile õigeaegselt tähelepanu pööratakse. järelevalvest rääkides tahaksin öelda, et ka koostöö järelevalve valdkonnas peab muutuma tugevamaks, eriti mis puudutab kapitalinõuete direktiivi mõju ning eh, minu soovitus on siis tugevdada vastavalt järelevalvealast koostööd selles väga olulises valdkonnas selleks, et kogu seadusandlus, mis seda valdkonda puudutab, oleks ühtlaselt ja ühetaoliselt kohaldatud aitäh, härra volinik, nüüd kolm minutit äh, härra Kusees. suur tänu, härra volinik, kolleegid. tahaksin alustuseks äh, tänada raportööri tehtud suurepärase töö eest. Wolf Klints on äh, suutnud saavutada laiaulatusliku konsensuse ja rahuldava, väga rahuldava kompromissi. õigusasjade komisjonilt paluti arvamust ja me selle esitasime. esialgne eurofondide direktiiv oli võtmeks Euroopa investeerimisfondide väljaarendamisel. juunis kaks tuhat seitse oli eurofond kuussada miljardit eurot ja investorid on eurofondid väga hästi omaks võtnud, isegi väljaspool Euroopat. muudatused kahe tuhande esimesel aastal võimaldasid eurofonde investeerida uutesse valdkondadesse, aga endiselt jäi kitsaskohti. rohelise raamatuga kahe tuhande viiendal aastal algatati avalik arutelu, sellele järgnes valge raamat nüüd me võime tervitada olulist edasiminekut seoses tõhususega ja see tuleneb sellest ettepanekust, mis meie ette hääletamisele pannakse. Äh, eriline edasiminek tuleb seoses fondivalitseja tegevusloaga. ettepanek võimaldab rakendada seda tegevusluba fondivalitsejate puhul tõhusalt ja samas tagada piisava kaitse investeerijatele selle üle oleme me äärmiselt rahul. järelevalve sätted on samuti piisavalt tõhusad selleks, et hajutada igasugused kahtlused, mida võib-olla mõned sellest, sellel teemal on avaldanud. ettepanek sisaldab ka olulisi tehnilisi edasiminekuid, näiteks teavitamine piiriüleste fondide ühinemiste puhul ja ka seoses ühis-eurofondidega Äh, tulemuseks on õiglane konkurents üle kogu Euroopa Liidu. raporteer on aga samas öelnud, et tarvis on kindlasti vältida maksumoonutusi. aitäh, edasi proua Luling, kolm minutit. suur tänu, president, volinik. see direktiivi eelnõu, mida me praegu vaatame, tekitab kahetisi tundeid. on muidugi tõsi, et härra raportöör on aastaid teinud väga eh, pinevat tööd ja püüdnud saavutada kompromisse mitmetes asjades eh, on see samm edasi siseturu toimimisel ja selles, kuidas eh, fondivalitsejad toimivad seda on tervitanud ka kogu Euroopa investeerimismaailm. on tõsi, et arutelud nõukogus, komisjonis, parlamendis ei ole olnud täiesti vabad, eh, selles mõttes, et mõned sidusrühmad teadsid, mis hakkab eh, toimuma, avaldasid omapoolseid soove. fondivalitseja tegevusluba on täiesti õigustatav, aga see peab kaasa tooma ka vajalikud garantiid eriti seoses fondide järelevalvega. kui toimub funktsioonide eraldamine piiriüleselt. kindlasti võib tekkida erinevaid tõlgendusi ja see võib kaasa tuua praktilisi raskusi äh, ja kindlasti võivad need tekkida, kui me hakkame tegutsema kolmandate riikide turgudel. tavalises olukorras ma äh, ütleksin, et äh, praktika näitab, kellel on õigus, kas äh, need, kes usaldavad turuosaliste kohanemisvõimet või nendel, kes leiavad, et tarvis on algusest peale karmimat lähenemist aga praegu ei ole garantiid, et see nii oleks. ja eriti Madovs skandaal hiljuti. ja finantseerimismaailm ei suuda meis tekitada praegu täielikku kindlust. ja ma kardan, et ka see sektor ei pääse täielikult äh, finantskriisist me oleme olnud tunnistajaks tõsisele kriisile juba praegu ja me ei tohiks ohtu seada asjaosaliste seisundit ja peaksime tagama, et järelevalvajad teeksid tõhusat koostööd alates esimesest päevast. see direktiiv teatud mõttes on vananenud, sest vahepeal juba on toimunud kriis, on olnud ja tekkinud usalduskriis, mis on pikaajaline. finantsarhitektuur vajab uuesti ülevaatamist, tarvis on mitmekesistada riski hajutamisvõimalusi, paika panna karmid reeglid me ei tea täpselt, kuhu see uus samm viib. mina jääksin praegu erapooletuks, kuigi ma nõustusin kompromissettepanekuga. arvestades praegusi asjaolusid, on tõenäoliselt ka tegemist sammuga edasi, aga see ei avalda väga olulist mõju äh, põhimõttelistele küsimustele, mille ma püüdsin oma kõnes välja tuua. kolleeg ja kolleegi. härra president, härra äh, volinik, austatud kolleegid me hakkame hääletama direktiivi üle, mis puudutab eurofonde, see on ääretult oluline direktiiv, mis on äh, suunatud tulevikku. viimasel ajal on leidnud aset väga olulised arengud äh, võrreldes äh, selle ajaga, kui selle direktiivi algvariant kakskümmend viis aastat tagasi loodi nüüd äh, vaadatakse läbi see direktiiv, et tulla toime uute väljakutsetega. me soovime suuremat äh, kontrolli selles valdkonnas. majanduskomisjonis oli meil väga hea koostöö ja ma tahaksin tänada raportööri sellise koostöövalmiduse eest, sooviksin ka tänada nõukogu, sellepärast et kogu see töö on seotud finantskriisiga. meil tuleb kindlasti kiiresti tulla välja ajakohastatud nõuetega. tahaksin juhtida tähelepanu äh, nüüd üksikutele punktidele. kõigepealt äh, fondi valitseja. lähtun sellest et äh, me saame turvalisema ja arusaadavama süsteemi. Euroopa Komisjon peab äh, nõudma vastavate meetmete tarvituselevõtuni juulid kaks tuhat kümme. tarbijad ja investorid peaksid äh, kindlasti saama asjakohast äh, infot ja seda olukorda tuleb parandada mõningates liikmesriikides, kus on veel vajakajäämisi. meil tuleb äh, saavutada parem koostöö järelevalve alal, järelevalveorganisatsioonide vahel ja liikmesriikide vahel. me leppisime kokku ka ühiseurofondide toimimise üksikasjades. meil on erinevad arvamused selle kohta, millal tuleks teatada, teavitada, aga nõukogu sellekohased ettepanekud on meie arvates äh, paremad ning niinimetatud äh, prospekt on nüüd ka oma sisus paranenud ja see pakub investoritele kaitset. me oleksime eeldanud automaatset äh, prospekti esitamist, mitte selle nõudmise võimalus, sellepärast et prospekt ei ole just eriti mahukas, aga lõppkokkuvõttes oleme me arvamusel, et juba esimesel lugemisel võime me selle küsimusega lõpule jõuda. suur tänu, härra Schmidt, palun. Äh, tänan härra president, härra volinik, kõigepealt äh, suur tänu liberaalide fraktsiooni kolleegidele, eriti ka härra Klentsile. ma olen arvamusel, et raportööril on õnnestunud lühikese aja jooksul jõuda äh, heale kompromissile. ka ilma finantskriisita oli see teema juba väga keeruline ja seda tean ma väga hästi, sellepärast et äh, ma töötasin selle teemaga aastal kaks tuhat üks on väga oluline, et meil oleks tõhus ja selgelt toimiv turg tarbijate jaoks ja laias laastus see on meil nüüd ka õnnestunud. tahaksin meenutada teile, et kahe tuhande esimesel aastal ei olnud äh, samuti olukord väga selge, oli Lamfalusi äh, protsessi eelne aeg, meil oli palju meetmeid äh, kasutusele võetud, aga kõik ei olnud sugugi arusaadav. nüüd on juhitud tähelepanu järelevalvele, investeerimiskaitsele ja härra volinik samuti ise tõstis esile need teemad. härra president, väga palju on siin räägitud keerulisest küsimusest, täpsemalt fondi valitseja tegevusloast. meil on äh, olnud erinevaid seisukohti selles osas, aga lõppettepanek on hea väga oluline on panustada konkurentsivõimele, avada turgu ja rõhuda tõhususele. meil tuleb kindlasti tagada kohase info edastamine investeerijatele, meil tuleb leida tasakaal info hulga ja info tõhususe vahel. liiga palju teavet ei ole ka hea, aga siiski investeerijad peaksid saama piisavalt infot, et võtta vastu asjakohased otsused. ma usun, et meil on õnnestunud siin leida tasakaal Euroopal on vaja tõhusaid finantsturge, see on täiesti selge. eurofondid äh, on äh, saanud edulooks äh, Euroopa-siseselt ja väliselt ja seda arengut tuleb meil ära kasutada. Ryan, poolteist minutit. tänan, härra president. härra volinik, kõigepealt tahaksin tänada härra Klintsi raportööri selle suurepärase raporti eest ma arvan, et ta on tõesti väga kõva tööd teinud selleks, et saavutada kompromissi, õnnitlen teda ka sellel puhul. see direktiiv, kui ta jõustub, vähendab väga paljugi bürokraatiat. kompromiss läbirääkimiste ajal eh, tunnustati ka teatud liikmesriikide muresid ja see võimaldaski laiapõhjalist toetust. ma arvan, et see aitab ta-, kaitsta tarbijaid ning see on hea ka investoritele ning mõni on siin juba öelnud seda, et tõesti, avatud turg on kõigi meie jaoks väga hea, tingimusel, et seda korralikult reguleeritakse. see on taaskord üks viis, äh, kuidas saavutada ühiseid standardeid, ühiseid reegleid selleks, et äh, reguleerida seda turgu ning ja see ei puuduta mitte ainult Euroopat, vaid kogu maailma sellepärast, eriti arvestades seda, missugune kriisiolukord meil on, äh, sellepärast peame ka üleilmselt üheskoos töötama selle nimel, et probleeme lahendada. täna on suur päev, sest me tähistame ka euro kümnendat aastapäeva, see näitab, kui oluline on majandusalane koostöö. ja tõesti äh, on hea, et minu kodumaa on ka Eurotsooni liige, see on olnud meie stabiilsuse allikaks äh, nii meie riigi jaoks kui ka teiste riikide jaoks, kes praegu on kannatanud selle majanduskriisi all Need riigid, kes ei ole Eurotsoonis, äh, kahjuks äh, võivad kannatada nõnda nagu Island, ma loodan, et see nõnda ei ole, aga minu äh, kaasmaalased teavad seda väga hästi, et alguses arutati seda eurotsooniga liikumist kui tagasiminekut, kuid tõesti, kui me ei oleks eurotsooni liikmed, siis oleks meie seis praegu samasugune, nagu Islandil võib olla Äh, seda ei saa nüüd küll kasutada äh, argumendina äh, Lissaboni lepingu vastu olemiseks ja majanduslikus mõttes peab ka Iirimaa jääma otsustajate hulka Euroopas, kui me tahame ikka nõnda edukalt edasi minna, tänan. härra Pööris, palun, kaks minutit. suur tänu, härra president kõik need vastuolud, mis ümbritsevad finantsturu reguleerimist eh, ja see soov eh, hakata kõike reguleerima, see on eh, siin hea näide selleks, kuidas mõõdukalt reguleerida seda sektorit. härra Klints ja teised on teinud hea töö ära, toetan seda raportit ja ettepanekut. eurofondid on väga oluline osa Eh, nii Euroopa kui ka Šoti eh, eh, rahandussektorist või ja see on oluline säästjate, hoiustajate ning investorite jaoks mitte ainult Euroopas, vaid ka kogu maailmas. ja isegi Ameerika Ühendriikides vaadatakse eurofonde kui eeskuju. härra Klints on võtnud arvesse väga palju sellest, mida mina oluliseks olen pidanud nagu näiteks riskide hajutamine uutesse investeerimistoodetesse ja kõige tähtsam on see, et me peame saavutama suuremat mastaabi ökonoomikat Euroopas. paljud meie fondid on liiga väikesed ja neid fonde on liiga palju. sellepärast peame lihtsustama ka ühinemisi. ja mulle meeldiks, et me läheksime selles asjas veelgi kaugemale ja lubaksime ka erinevate investeerimiseesmärgidega eurofonde lihtsamini ühineda. nõnda, et oleks tavainvestor siiski adekvaatselt kaitstud ning kolmandaks küsimus fondivalitseja tegevusloast see on väga väga tähtis uus areng mis võimaldabki suuremat mastaabiökonoomikat tõhusust bürokraatiat vähendada ja see peab kõik toimuma muidugi ainult investori huvides nii et ümbersõnastamine on äh, sektori enda jaoks väga hea, aga veelgi enam investori ja hoiustaja jaoks ning mitte ainult Euroopas, vaid ka kogu maailmas. seetõttu olen mina suure rõõmuga valmis toetama härra Klintsi raportit ja seda direktiivi, suur tänu. Äh, proua Peres, kolm minutit, palun. Euh, pour... suur tänu, härra president, raportöör selle suure töö eest, selle pühendumise eest, jõupingutuste eest läbirääkimistel eurofondid on meie finantsturgudel nagu üks bränd, üks väga hea toode, aga Euroopa Liidus on meil ka tasakaalustamatust. meil on siin tarbijariigid ja tootjariigid ja nende strateegiad on väga erinevad. üks selle direktiivi ümbervaatamise eesmärke selles kontekstis on just tagada seda, et meie siseturg eurofondide alast alal töötaks väga hästi. ja siin on neli asja, mida silmas pidada nagu juba siin arutelus on mainitud, on väga tähtis fondivalitseja tegevusluba ning ma sain aru, et volinikul oli muresid selles küsimuses, et see pole nõnda hästi ette valmistatud, kuid äh, ettevalmistusi on ju tarvis teha. ja mina sain asjast nõnda aru, et komisjon lihtsalt ei läinud liiga kiiresti, ei läinud piisavalt kiiresti selle asjaga edasi, aga nüüd on mul hea meel, et läbirääkimisi on toimunud selles valdkonnas ning et toimub siiski just nimelt see, et fondivalitseja tegevusluba võetakse kasutusele ja see võimaldabki seda eurofondide turgu nõuetekohaselt arendada. teiseks, väljakutsed, mis on seotud öö, ühikute taga, osakute tagasivõtmisega me nõudsime, et pangad säilitaksid viis protsenti väärtpaberitest, mida äh, nad äh, turule panevad äh, ühe teise direktiivi arutamisel ning ka siin peaks seda reeglit arvestama, sellepärast et riskid on ju samad, sellepärast peaksime ka kasutama samu nõudeid siis järelevalve kolmas küsimus keegi ei kahtle selles kuivõrd otsusekindlad me oleme selles et järelevalve peab paranema, kõik me ju ootame siin president Barroso poolt algatusi, mis on seotud ka selle töörühma tehtud tööga, aga me ei saa tõesti väga kaua oodata, et selle töörühma töö tulemused ka ellu rakendataks. me peame olema kindlad selles, kuidas kõigi nende eri liiki liikmesriikide vahel järelevalve toimub nii et järelevalve on väga oluline ning minu viimased kommentaarid puudutavad maksustamist. siin on ka volinik lubadusi andnud ja maksustamine see tegelikult varjab teatud mõttes protektsionismi ja me peame selles asjas kindlasti edusamme saavutama nii et nii on väga oluline, et komisjon siin algatustega välja tuleks, nõnda et eurofondide puhul tõesti need tooted saaksid vabalt liikuda, ilma et protektsionismi siin kasutataks. suur tänu! aitäh, nüüd äh, proua Starkevitš, ütle üks minut. suur tänu! ühineksin eelkõnelenud kolleegidega ja tänaksin kõigepealt raportööri kes on üritanud leida sobivat kompromissi. samas ma ei saa öelda, et ma täielikult oleksin selle raportiga rahul. kõigepealt äh, sellepärast, et äh, Euroopa Liidu liikmesriigid äh, peavad ette valmistama oma seadusandluse selles keeles, mida tavapäraselt kasutatakse rahvusvahelises finantsmaailmas, see tähendab inglise keel. aga ma ei leia, et oleks õigustatud eelistada ühte keelt või eelistada fonde, mis kasutavad oma asjaajamiskeelena seda keelt. meil ei ole tarvis äh, veelgi suuremat õiguskindlust äh, selles osas näiteks, et äh, missuguses keeles siis tarbijaid informeerida. ma usun, et ettevõt-, ettevõtete vastutus ja konkurentsitingimused peaksid olema selgelt välja toodud. aitäh edasi, härra Tšernetski, üks minut. lugupeetud eh, daamid ja härrad, me peaksime kindlasti eh, võtma prioriteediks eurofondide alase seadusandluse ajakohastamise. oluline on saavutada suurem konkurents, kõrgem investorite kaitse ja ma olen täiesti nõus raportööriga, et meil tuleb praegune prospekt asendada tasuta dokumendiga, kus on põhiinfo investoritele. väga oluline on pöörata ka tähelepanu fondide maksustamise küsimusele, eriti just, mis äh, puudutab diskrimineerimist, see on vastuvõetamatu. sarnaselt raportööriga olen ma arvamusel, et fondivalitseja tegevusluba peab olema praktiliselt äh, kasutatav. väga oluline on, et eurofondid oleksid äh, pakutavad ja müüdavad tõesti üle kogu Euroopa, niimoodi tekiks ühine turg Äh, volinik, kui soovite vastata. jah, aitäh, ma äh, väga tänan veel kord, äh, kui tõhusalt selle teemaga on tegeldud. see protsess oli tõesti märkimisväärselt kiire. samas ei ole veel asja lõpp, väga palju on veel teha nii-öelda teisel tasandil. liikmesriikidel on ka ülesanne üle võtta need uued reeglid veel enne kahe tuhande üheteistkümnenda aasta suve ja tarvis on paika panna siseriiklikud järelevalvajad. ja ma võin teile kinnitada, et äh, komisjon mängib samuti oma rolli, muutmaks seda protsessi võimalikult lihtsaks. aitäh, härra volinik, nüüd äh, härra Klints, lõpetuseks kaks minutit Äh, suur tänu. olen nõus volinikuga, meie töö ei ole praegu veel lõppenud, meil tuleb veel rakendusfaas. üks põhjus, miks tähtajad olid nii ambitsioonikad, on ka see, et äh, me ei saa rakendamisega siin kaua oodata turud muutuvad äh, väga kiiresti ja kui meie siis muudkui järel sörgime nii-öelda, siis ei oleks see hea. arutelu täna näitas, et parteiüleselt äh, on olemas toetus kompromissile. ma täiesti aktsepteerin seda, et Astrid Lullingil on natukene erinev arvamus. ma siiski usun, et äh, tema mure Luksemburgi kui Euroopa Finantskeskuse kannatamise pärast ei saa kinnitust, ma loodan, et vastupidi, see uus direktiiv pakub võimaluse finantsturgudel edasi areneda. me peaksime kindlasti looma investeerimisfondide siseturu, nagu kolleegid mainisid. me räägime siseturust, aga mitmetes valdkondades see veel ei toimi. me peaksime kindlasti panustama ka reguleerijate vahelisele tihedale koostööle. järelevalve alane koostöö peab olema palju usalduslikum ja tõhusam kui seni kui eurofondide direktiiv selliseid arenguid soodustab, siis ähm, seda parem. volinik mainis äh, mitmesuguseid meetmeid, mida meil tuleb lühiajaliselt äh, tarvitusele võtta, eriti just ähm, teisel tasandil. tööstusharu äh, ise peab ka tegema ära veel väga palju tööd investeerimisfondid äh, peavad ka ise ajakohastama, ilma et oleks äh, õigusloomealast survet. kui ähm, seda ei toimu, siis me peame natukese aja pärast võib-ollagi jälle ise sekkuma. sooviksin siinkohal tänada nõukogu ja komisjoni toetuse ning aktiivse koostöö eest, tänan ka kõiki äh, kolleege, Pervanš Peresi, Erakotardit ja samuti Astrid Lullingit, kes on üles näidanud kompromissivalmidust ja töötahet täna. suur tänu, istung on peatatud kella kümneni